õigusloomeprotsessis ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse koosoleku protokollis. austatud äh, kolleegid, eelmisel reedel me tähistasime rahvusvahelist äh, naistepäeva. naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. kahjuks eksisteerib see võrdsus ainult äh, paberil. naised saavad sama töö eest Euroopa Liidus umbes kuusteist protsenti vähem palka kui mehed. naisi puudutab majanduskriis tugevamalt kui mehi, nad äh, kaotavad kiiremini töökohti ja peavad äh, toime tulema ebakindlatel äh, töökohtadel. naistevastane vägivald eksisteerib endiselt suurel määral ja sellel on põhjapanevad mõjud kogu ühiskonnale naised on endiselt äh, alaesindatud juhtivatel kohtadel poliitikas ja majanduses. kõik need äh, mainitud aspektid äh, näitavad, et me ei saa loobuda tõhusamast võitlusest soolise võrdõiguslikkuse nimel ja ma tahaksin juhtida tänasel päeval tähelepanu ühele dramaatilisemale probleemile, mida mina ja teie ka kindlasti olete kohanud üle saja miljoni naise üle kogu maailma kannatavad äh, naiste suguelundite moonutamise all. selline tegevus ei ole mitte mingil viisil õigustatav, sellega rünnatakse naiste väärikust ja siin on tegemist äh, inimõiguste rikkumisega, mida mitte keegi meist ei äh, saa ega tohi aktsepteerida me peame selliseid äh, praktikaid äh, mõistma hukka täissallimatuse põhimõttest lähtuvalt. me peaksime Euroopa Liidus äh, veelgi otsustavamalt asuma võitlema selliste tegevuste vastu. lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin siinkohal veel juurde lisada et äh, nädalavahetusel äh, hukati Nigeerias äh, seitse pantvangi Itaaliast, Kreekast, Liibanonist. hukkamise viis läbi islamistlik terrorirühmitust Ansaru. ma usun, et te olete nõus minuga, kui ma ütlen, et Euroopa Parlament mõistab kõige karmimalt hukka selle terroriteo ja me avaldame kaastunnet ohvrite peredele ja sõpradele. suur tänu tähelepanu eest!